võimud on esitanud mulle taotluse, et Theodoros Zagorakise saadikupuutumatus võetakse ära vastavad Saksa ametiasutused on mulle teinud ettepaneku, et Udo Voigtilt võetaks saadikupuutumatus ära kahe erineva juhtumi pärast ja need taotlused saadan ma edasi õiguskomisjoni. nüüd